Äh, see äh, karistus tähendab seda, et Corvin Mikke kaotab õiguse saada päevaraha kümne päeva jooksul ja äh, tema osalemine kõigis parlamendiorganites peatatakse viie päeva jooksul. karistus algab alates kaheteistkümnendast septembrist. minu otsus edastati eile härra Corvin Mikkele ja täna anti mulle teada, et täna hommikul äh, kor-, härra Korvin Mikke oma siin peetud kõnes tegi selliseid avaldusi, mis äh, olid jälle rassistliku iseloomuga ja toovad endaga kaasa sarnased sanktsioonid ja nüüd alustame hääletustega. me hääletame albinismiga inimeste olukorra mm, äh, Aafrikas, eriti Malawis. nimeline hääletus, hääletus on alanud